sisaldavad endas üleskutset õiglasele kohtupidamisele, aga sellele ma ei ole vastust saanud, mis tähendab seda, et see inimene tõesti seisab surmaotsusega silmitsi. ja ma tahaksin Teherani ametivõimudele korrata, et seda kohtuotsust ei tohiks ellu viia Euroopa Parlamendi poolt mõistame me hukka surmanuhtluse kasutamise mis tahes asjaoludel, kuna äh, Äh, see läheb äh, täielikult ja põhimõtteliselt vastuollu Euroopa Liidu põhimõtetega. härra Jense, palun. proua Jense, palun. Äh, suur aitäh, lugupeetud president. tahaksin praegusel hetkel ähm, kõigile ähm, rääkida kohutust olukorrast Emilia-Romagna piirkonnas Itaalias, sellepärast et seal on väga kohutavad ilmastikutingimused, üleujutused. see on tegelikult olnud probleemiks üle kogu Euroopa me peame äh, olema ühtsed nende inimestega, kes äh, kannatavad äh, selle halva ilma tõttu. jah, suur aitäh! ma Euroopa Parlamendi presidendina olen teiega mm, nõus, jagan teie muret, me tahame olla solidaarsed kõikide eurooplastega, keda on mõjutanud selle nädala halb ilm. ma tahaksin öelda ka, mis puudutab äh, Rumeeniat, äh, me äh, avaldame kaastunnet Rumeenia kodanikele ajaloolise kuju kaotuse puhul, kes on vorminud Rumeenia ajalugu ja terve, tervet mandlit. proua Ferenci, teil on sõna. suur aitäh, ma tahaksin koda informeerida, et mina käisin eelmisel nädalal Ankaras, et osaleda äh, kohtuistungil, mis puudutas äh, kahte HDP liiget ning kahjuks äh, Türgi politsei ei lubanud meil hoonesse siseneda ja ma arvan, et me peame seda silmas pidama, kui me räägime raportist suhete üle Euroopa Liidu ja Türgi vahel. suur aitäh, võtame selle info teadmiseks, proua Forenza. Te kindlasti teate, mm, mm, kui veendunult meie koda võitleb inimõiguste